Okay, colleagues, good afternoon, everyone. Are... kallid kolleegid, hakkame ka oma koosolekuga pihta. kõigepealt äh, oleme päevakorda võtnud veel ühe punkti kolmepoolsete läbirääkimiste äh, teema äh, tarbijakaitse, koostöö ning geoblokeerimise direktiivide teemadel ning kas te olete valmis selle muudatusega äh, päevakorra vastu võtma. kui teil midagi selle vastu ei ole, siis jätkame nüüd päevakorraga. meie koosolekud kantakse üle internetis ning tervitame kõiki, kes meie koosolekut jälgivad. tuletan teile ka meelde seda, et meil on e-miitingu rakendus, mida saavad kasutada kõik IMCO komisjoni liikmed koosolekute protokollide kinnitamine, kahekümne neljas ja kahekümne viies aprill koosolekute protokoll on käesolevaga kinnitatud. ajakohastatud teave kolmepoolsete kohtumiste ja ürituste kohta Olga Sõnalova. ESA ja raport käsitleb koostööd liikmesriikide ametivõimude koostööd tarbijakaitse õiguse kohaldamisel. palun, Olga suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, paari sõnaga räägiksin siis nendest kolmepoolsetest räägi-, läbirääkimistest. oleme äh, teise äh, kolmepoolsete läbirääkimiste vooru läbi teinud ja terve rida tehnilist laadi koosolekuid on meil samuti olnud ja minu meelest oleme me saavutanud nii mõndagi. ja seda nii mitmeski valdkonnas parlament on oma seisukohad paika pannud ja nüüd ootame siis, äh, et liikmesriigid oma poolsed seisukohad uuendatult paika saaksid, läbirääkimised toimuvad ja räägime erinevatest alternatiividest, erinevatest võimalustest. meie Euroopa Parlamendi jaoks on mõningad prioriteetvaldkonnad, nagu näiteks kontrolliorganid peavad olema tugevdada Euroopa Parlamendi jaoks on oluline ka tarbijaorganisatsioonide rolli tugevdamine ning samuti äh, aus, lausa ettevõtluse tugevdamine. komisjon peaks olema äh, laiaulatuslike rikkumiste puhul karmikäelisem. kõik kolm institutsiooni peaksid ühiselt äh, pühenduma olemasoleva reguleeriva raamistiku parandamisele ning jõustamise parandamisele, kui kõik on valmis tegema koostööd äh, nii hästi nagu siiani, siis äh, kindlasti äh, saab sellest dokumendist väga kasuline, kasulik instrument, mis võimaldab siseturgu parandada ja me oleme valmis järgmisteks vooruks. suur tänu su, suurepärane, Olga, kas keegi soovib kommenteerida seda? kui ei soovi seda teemat kommentee-, kommenteerida, siis lähme edasi järgmised kolmepoolsete läbirääkimiste Äh, aja, uuendatud info kohta geoblokeerimine nähtuvalt no, äh, al-, riiklikust kuuluvusest või elukohast ja palun, raportöör saab sõna. suur tänu, Rosa Tuun. esimene kohtumine toimus meil väga konstruktiivses õhustikus, ühtegi variraportööri paraku ei ole praegusel hetkel koha, kohal aga ka variraportöörid osalesid kolmepoolsete läbirääkimiste esimeses voorus ning mina omalt poolt siis sain tutvustada Euroopa Parlamendi äärmiselt ühtset seisukohta. minu jaoks oli väga oluline, et kolmepoolsete läbirääkimiste ajal me omavahel ei hakkaks äh, lahknevusi arutama ja seda tõesti ei juhtunud, see oli väga hea. meil on mitmeid äh, probleeme ning arutelud nõukoguga tõenäoliselt venivad pikaks. problemaatilisemad küsimused meie jaoks, kus me peame oma seisukohtade juurde, kus vähegi võimalik kindlaks jääma, on järgmised. Neid on neli. kõigepealt äh, kaaldatav õigus, nagu me selgitasime, ehk siis see, milliseid õigusi, millist õigust ja milliseid seadusi tuleb äh, kohaldada siis, kui ettevõtted ei võimalda oma tegevusi teistes liikmesriikides, seda tuleb väga selgelt selgitada, mida see siis tähendab, see directing ja non-directing. olen seisukohal, et me oleme väga hea ettepaneku äh, ette valmistanud omalt poolt, aga küllap leiame ka äh, ühised seisukohad, vähemalt mul on selline tunne. teine teema, mis võib probleeme valmistada on passiivse müügi piirangud, mis tähendab seda, et äh, kui pakkuja seab piiranguid müüjale ega võimalda müüjal äh, piiriüleselt müüa, äh, ja meie tahame just geoblokeerimist siin ähm, piirata, keelustada, siis mitte audiovisuaalne kontakt selles osas on, et meie sisu ettepanekule avatud, aga ülevaatamise kausel võib tekitada probleeme. meie teeme ettepaneku, et toimuks ülevaatamine ning ülevaatamise käigus käsitletaks ka audiovisuaalset sisu. ja see on suureks probleemiks nõukogule. ülevaatamise klauslisse siis äh, audiovisuaalse sisu sissevõtmine ning ülevaatamise toimimise hea aga aeg aga kuna koosolek oli väga lühike ja äärmiselt konstruktiivne, siis on põhjust loota, et me tulevikus jõuame lahenduseni, mis on vastuvõetav. meie komisjonis äh, vastu võetud äh, seisukohtadega Äh, Roosa, kas on mingisuguseid komment-, kommentaare geoblokeerimise kolmepoolsete läbirääkimiste kohta, paistab, et ei ole, siis sellisel läheme edasi oma tööga. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve äh, menetlus ja meie arvamus esmaspäeval äh, ja, ja raportöör on Daniel Tanton. räägime muudatusettepanekutest ning kompromissmuudatusettepanekutest, palun. suur tänu, David Tolkens ma arvan, et kõik me teame, kui oluline on eelarve ühtse ja ühtne, ühtse turu osakaal selles, selles valdkonnas kindlasti tuleb lisandväärtus äh, mängu me tahaksime, et maksumaksjale tuleks ka teatav kasum, käegakatsutav kasum ja seetõttu me oleme väga ühtsed paraku äh, arvamuse ulatus on piiratud ja aega oli napp, nii et seetõttu ma ei saanud äh, kõike sisse võtta. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on esitanud muudatusettepanekuid, meil on neli ähm, kompromissmuudatusettepanekuid, äh, mille saatsime eelmisel nädalal laiali, suur tänu ka Rahvaparteile kompromiss kolme kommenteerimise eest ähm, seoses nende originaalse muudatusettepanekuga kaheksa seoses, toetan seda ja öö, siis tahaksin tänada ka Aldet, kes on teinud ettepanekud kompromisside üks ja kaks kohta, saime need täna hommikul kätte ja toetan samuti neid viiteid siis tööstusele ning liikmesriikidele nagu teiegi. IMCO komisjoni jaoks olulised küsimused, millest rääkisid ka meie komisjoni liikmed, oluline on tuleviku konkurentsivõime ning see on seotud digitaalse revolutsiooniga, see peaks olema eelarves prioriteetsel kohal IMCO jaoks on tarbijad meie töö keskmes, tarbijapoliitika ja tarbija huvid peaksid olema ka eelarvega seoses meie horisontaalseks prioriteediks. Euroopa tarbijakeskuste võrgustik on selles kontekstis väga oluline, Euroopa Liidu tollikoodeks samuti üks oluline ühtse turu tööriist, mida tuleb finantstasandil toetada selleks, et selle rakendamine äh, ning koostalitusvõime infotehnoloogia tasandil oleks nagu kord ja kohus. siis samuti tollimenetluste Äh, voolujoonestamine, et pettuste vastu võidelda, äh, siis standardid on olulised, samuti konkurentsivõimu seisukohalt mingit Euroopa äh, standardimise organisatsiooni tuleks samuti toetada. VKE-d on meie majanduse kandvaks talaks, nii et COSME ning Enterprise Europe Networki rahastamine on samuti meie jaoks prioriteedid. Need on meie peamised prioriteedid ja ma arvan, et enamus küsimustes oleme me ühtsed. ja lõpetuseks veel üks kommentaar, ma arvan, et me peame näitama, et me oleme äh, fiskaaltasandil vastutustundelised, äh, tundlikud äh, ühtse turu kulutuste osas prioriteete seades peaksime vaatama, kust on võimalik eelarves mujal kokku hoida, ma tean, et seda on raske teha meie eelarve kontekstis, sellepärast et arvamuste kaudu saame esitada ainult uusi äh, kuluprioriteete, aga äh, meie komisjonina võime tõdeda, et äh, ühtse turu kulutused on väga olulised ja prioriteetsed, aga Euroopa eelarves on teisi valdkondi, kus need, kus see kasutegur ei ole nii suur. üleüldiselt oleme ühel meelel fraktsioonide vahel ja vähemalt need, kes on kompromisse kommenteerinud, paistavad üldiselt olevat kompromissidega päri, nii et ma loodan, et me saame asuda kiiresti hääletama juba äh, juunikuus. suur tänu, Tanjale, nüüd annan sõna fraktsioonidele, Antonia äh, Lopes, äh, Isturits Rahvapartei fraktsiooni nimel. suur tänu. En español eh, eh, querida presidente y querido Daniel Dalton y compañeros. lugupeetud proua esimees, lugupeetud Daniel Dalton, kallid kolleegid. kõigepealt suur tänu Daniel Daltonile tehtud hea töö eest ja suur tänu ka kompromissmuudatusettepanekute eest. mina paluksin, et artikkel kaheksa oleks kompromissi kolm kaasatud ja ma saan aru, et raportöör suhtub sellesse positiivselt, mul on selle üle hea meel see, ähm, selle mõte on äh, saata sõnum eelarvekomisjonile, et siseturg ning tarbijakaitse peavad äh, olema kajastatud ka kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarves. ja mul on hea meel näha, et äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve kolmepoolsete läbirääkimiste mandaat on valminud ja IMCO prioriteedid on seal sees väga tore on, et äh, ühtne turg on äh, majanduskoostöö alustalana äh, välja toodud, punkt neli on siin siis ja siis oluline on see, et meil on integreeritud lähenemisviis. samas tuleb rõhutada seda, kui olulised on VKE-d ning mikroettevõtted meie majanduses, me peame aitama neid ettevõtteid digitaalse siirdega, digitaalse üleminekuga toime tulla meil on vaja tõhusat uuendustegevuse ning laienemistegevuse rahastamist, nagu ka kolmandate riikide turgude, turgudele mineku äh, toetust, me peame toonitama ka seda, et kosmevahendid peavad olema piisavad ning samuti Euroopa äh, ettevõtete võrgustik European Network for Enterprises vajab toetust. samuti tuleb rõhutada seda, kui oluline on Euroopa tarbijate võrgustik European Consumers Network. Nemadki vajavad oma ülesannete täitmiseks vahendeid, et teadlikkust tõsta ning Euroopa äh, tarbijaid informeerida äh, nende õigustest. sotsiaaldemokraadid ja Nikolai Tanti, palun. suur tänu minu kolleeg paraku ei saanud tulla, nii et ta andis oma mõtted muudatusettepanekute kohta mulle edasi. kõigepealt suur tänu äh, härra Daltonile äh, ja variraportööridele hea töö, koostöö eest. me muudatusettepanekutest on saanud neli kompromissmuudatusettepanekut, suur, suurem osa muudatusettepanekutest, äh, mis meie fraktsioon on esitanud, on nendes kompromissides kajastunud ka meil on vaja õiget eelarvet, mis võimaldab digitaalse ühtse turu äh, elluviimist ja väikeseid ja keskmise suuruseid ettevõtteid tuleb selles protsessis toetada. Euroopa võrgupoliitika peab olema selline, et tarbijaid on kaitstud nagu kord ja kohus, et saavutatakse õige tasakaal, õiged äh, eeskirjad, et on tagatud tarbijakaitse ning äh, toodete ohutus. selles kontekstis on olulised äh, standardid, see aitab tagada ka ühtse turu, ühtsel turul konkurentsivõimet. kõiki tarbijaid tuleb kaasata, kõiki osapooli tuleb kaasata sellesse ühtlustamistöösse Euroopas lisaks sellele on juhtinud tähelepanu sellele, kui olulised on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ning Äh, arvesse tuleb võtta VKE-de ning mikroettevõtete ärimudeleid ja eelarves tuleb pakkuda ka eraldi võimalusi äh, ekspordiga seoses, turu-uuringutega seoses äh, ning samuti tuleb komisjonile avaldada survet, et rahastamist kahe, Horisont kaks tuhat kahekümne all suurendatakse, ka EFSI rahastamist suurendatakse selleks, et toetada äh, teadusuuringuid ning innovatsiooni. suur tänu! ma ei näe ühtegi teist äh, variraportööri, nii et nüüd saavad siis äh, ülejäänud kolleegid sõna. kui kolleegid rohkem sõna ei soovi, siis tuletaksin teile meelde, et raportöör juhtkomisjonis on Sigrid Morson ja meil mures on ning äh, meil on kuusteist muudatusettepanekut, äh, neli kompromissmuudatusettepanekut. kui raportöör soovib paari sõnaga asju kokku võtta, siis palun, äh, Daniel, sul on selleks võimalus. teen väga lühidalt, olen täielikult nõus praktiliselt kõikide märkustega kolleegidelt iseäranis, mis puudutab väikesed ja keskmise suurusega ettevõtteid ja loodetavasti kompromissmuudatusettepanekutes see ka kajastub, me oleme kõik üsna ühtsed, suur tänu kõikidele töö eest ning ootan pikisilmi juba järgmist nädalat. niisiis, äh, hääletamine EMKO-s leiab aset kaheksandal juunil ja eelarvekomisjonile esitamise tähtaeg on kolmeteistkümnes juuni suur tänu, Daniel, tehtud töö eest. Läheme nüüd edasi, järgmine päevakorrapunkt, kosmosestrateegia ja arvamuse äh, arutelu arvamus esitatakse ITRE komisjonile ning äh, raportööriks on Evelyn Gebhardt. palun, Evelyn. aitäh, proua esimees lõppude lõpuks sain mina ka koostada arvamuse, mis ei ole poliitiliselt nii vastuoluline ja seetõttu töö selle arvamuse kallal oli palju meeldivam kui paljudes teistes valdkondades. suur tänu kõikidele kolleegidele, kes tegid muudatusettepanekuid selleks, et minu raportit veelgi rikastada. ma olen teinud kuus kompromissettepanekut. ma tegelikult ei peaks siin rääkima üldse kompromissettepanekutest, vaid sellest, et ma olen mitmed muudatusettepanekud lihtsalt üheks kokku kirjutanud, sest valu, vastuolusid ei olnud väga palju ja ma pigem pidin erinevaid vaatenurki ühe katuse alla tooma. esimeses kompromissettepanekus toonitame me, et Euroopa peaks äh, kosmosevaldkonnas olema maailmas juhtival kohal selleks, et toetada majanduskasvu ja töökohtade loomist. teises äh, kompromissettepanekus äh, kutsume me komisjoni üles konkurentsivõimet kosmoseuuringute valdkonnas suurendama selleks, et kõrge kvaliteediga töökohti luua selles valdkonnas kolmandas kompromissettepanekus toome me välja selle, et kosmosestrateegiad aitavad ka poliitilisi küsimusi lahendada, nagu näiteks jätkusuutlik areng, kliimamuutuste vastane võitlus, rändeküsimused ja nii edasi. nii et siin on võimalik siis ka seda kasutada. ja neljandas kompromissettepanekus soovime me, et äh, rahvusvahelistest põhimõtetest vastutustundliku käitumise kohta kosmoses kinni peetakse. seda kõikide jaoks, kes on kuidagi avakosmoses äh, kaasatud erinevate programmide kaudu. see on ilmselgelt iseenesestmõistetav, aga tähtis on seda veelgi toonitada. viiendas kompromissettepanekus toome me välja selle, et tuleb hoolitseda selle eest, et äh, kaugseiresüsteemide kommertslik kasutamine on tegelikult tarbijatele kasulik ja sellepärast tuleb välja tuua äh, õiguslik raamistik selle kohta, ähm, et äh, kaitsta siis kogutud andmeid äh, nende eest, kellele ei peaks sellele olema juurdepääsu peale selle tuleb võidelda konkurentsimoodutuste eest ja mõelda ka julgeoleku tagamise peale ja seepärast on väga tähtis, et meil oleksid ühesugused reeglid ja ka selles küsimuses olime me kõik ühel nõul ja viimases kompromissettepanekus kutsume me komisjoni üles välja töötama vajalikke meetmeid selleks, et EGNOS-e, Galileo, Copernicuse programme Äh, siseturu vajadustega äh, kohandada, sellega olime me ka kõik ühel nõul ja aitäh kõikidele kolleegidele suurepärase koostöö eest selles äh, küsimuses. aitäh, Evelin! ja nüüd fraktsioonide esindajad, kõigepealt Rahvapartei ja Antonio Lopez Isturiz, palun. aitäh, proua esimees suur tänu raportöörile esitatud arvamuse eest, tegemist on suurepärase alusega meie töö jaoks siin komisjonis ja tegemist on tõesti väga hea tekstiga ka tööstuskomisjoni jaoks. lugesin nüüd äh, seda raportit ja mulle jäi mulje, et tarbijakaitset võiks siin rohkem välja tuua ja sellepärast tegime me ka selle kohta parandusettepanekuid. Horisont kaks tuhat kakskümmend korp-, korp-, Copernicus, Galileo, EGNOS, äh, need programmid olid tõesti väga hästi läbimõeldud selleks, et rohkem teenuseid pakkuda ja majandust kasvatada. väga tähtis on, et me pakuksime turvalisi teenuseid tarbijatele. tõesti, siin on kolmsada kakskümmend tuhat töökohta selles valdkonnas ehk siis kosmosetööstuses Euroopas ja me me räägime siin neljasajast miljardist eurost, mida toodab äh, see sektor. ja veel aastani kaks tuhat kakskümmend on suured investeeringud ette nähtud ning ma arvan, et need investeeringud toovad endaga kaasa ka selle, et meie ettevõtted on tugevamad. kosmosesektor Euroopas on suurepäraseks näiteks selle kohta, et meil on võimalik ka maailma areenil kaasa rääkida. lahendused kosmose Äh, kaudu, näiteks merepääste, kliimauuringud, kliimamuutuste vastane võitlus, metsatulekahjude vastane võitlus, looduskatastroofide mõjude leevendamine Äh, on kõik väga tähtis ja peaks olema äh, kosmosestrateegiasse kaasatud ja siin me peaksime ka jällegi Euroopa juhtiva rolli välja tooma ja me peaksime siin Euroopa sõltumatust suurendama selles küsimuses. Euroopa Liit soovib olla maailma areenil tegija, mis tõesti pakub siis ka koostöövõimalusi ülejäänud maailmale ning andmed, mida kogutakse äh, on tähtsad ka erinevate poliitikate väljatöötamiseks. põllumajanduses on meil siin lahendusi vaja, samamoodi ka näiteks selleks, et leida naftavälju, siis äh, on väga tähtis rääkida ka kogutud andmete vastutustundlikkust ja mõistlikust kasutamisest, seepärast on tähtis, et neid erinevaid andmepanku oleks võimalik omavahel ühendada. kosmosestrateegia peab arvestama tarbijate ja siseturu huvidega. ning äh, võib-olla veelgi pragmaatiliselt äh, mõeldes äh, siin nende tehtud muudatusettepanekute peale, muudatusettepanekud kaks palun veel kord üle vaadata minu arvates ei räägi me siin mitte kuludest, vaid investeeringutest, pikaajalistest investeeringutest. ning kompromissettepanek viis, seal on mul ka veel kõhklusi, aga ma arvan, et selle üle saab rääkida, istume kontoris maha, enne kui siis äh, tähtaeg läbi on. aitäh, Daniel Tanten, palun ECR fraktsiooni nimel. Um... aitäh, proua esimees teen hästi lühidalt, suur tänu raportöörile tehtud töö eest ja tõesti, parlamendis ollakse suures osas ühel nõul, me teame, et kosmosestrateegia on kasulik, see aitab meil tõesti meie võimekust parandada, tuleb keskenduda tõesti kosmosetööstuse kõige tähtsamatele küsimustele selleks, et eh, tarbijate maksumaksja rahaga siis võimalikult suurt kasu saavutada jah, ma tean, et äh, mitmeaastast finantsraamistikku vaadatakse üle ja siin tahetakse ka äh, vahendeid ümber tõsta, aga ma ei ole sellega nõus, sellepärast et äh, kosmosestrateegia on nii tähtis ja ECR fraktsioon leiab, et väga tähtis on, et kosmosestrateegia puhul jää, säiliks järjekindlus finantsküsimustes ja kui mitte, siis rääkides eelarvest, siis tuleb tõesti, kui me investeeringuid teatud valdkondades tõstame, siis ei tohi siis tuleb teistes valdkondades võib-olla neid vähendada ja mõeldes kosmose peale, tõesti, kosmos on nagu üks suur must auk, me võime sinna tõesti nii palju, kui meil on, investeerida isegi rohkem veel täiesti piiramatult. nii et tõesti väga tähtis on ka sellest aru saada. ECR on teinud ka veel ühe muudatusettepaneku selleks, et äh, kui avaliku sektori uuringud on läbi viidud, siis selle tulemused peaksid kogu ühiskonnale olevat kät-, olema kättesaadavad, sellepärast et tõesti, kosmosel on väga suur potentsiaal kogu ühiskonna jaoks ja sellepärast peaksid ähm, sellest potentsiaalist kasu lõikama kõik. suur tänu raportöörile tehtud töö eest ja tundub, et kurss on õige ja nagu te alguses ütlesite, on tõesti väga tore teha midagi sellist, mis ei ole poliitiliselt nii vastuoluline. aitäh, Daniel! ja nüüd ALDE fraktsioon ja härra Lokekood, palun. aitäh, esimees. Eh, eelmine variraportor juba ütles, et saame ju toetada seda valdkonda. Euroopa juhtrolli toetamine on siin väga tähtis, VKE-dele uute ärivõimaluste loomine on tähtis. tõesti, stabiilne koostöö Euroopa tasandil tundub olevat ilmselge vaadates muudatusettepanekuid äh, leian ma, et siin tuleb tõesti välja tuua positiivseid mõjusid. meil on vaja siin suuremate eesmärkidega teksti, et meil oleksid strateegia suuremad eesmärgid, et me toetaksime majanduskasvu, töökohtade loomist, ühisturgu ja teiseks kaugseiresüsteemidele, kaugseiresüsteemide kättesaadavus peaks olema ka lihtsam äh, Nend-, selliste toodete ostmine peaks olema lihtsalt, siin on jällegi VKE-de ettevõtjate jaoks tõesti väga suur potentsiaal. ja kolmandaks vaadatakse telekommunikatsioonipaketti praegu üle ja see puudutab ka väga palju siseturu küsimusi, millega me tegeleme, nii et võib-olla tuleks siin äh, tugevdada ka sõnastust äh, satelliittehnoloogia kohta ja satelliidi signaali, satelliitide signaali parandamine tegelikult aitab äh, kulutõhusust palju su-, suurendada. nii et me peaksime ära kasutama seda potentsiaali, mis on selles valdkonnas olemas. see oleks minu poolt kõik, aitäh! aitäh, Morten. kas on veel mõni variraportöör kohal? Julia Reeda, te jõudsite just õigel ajal roheliste nimel siis. Take your time. Thank you, Madam Chair. aitäh esimees. kõigepealt suur tänu raportöörile Evelyn Gebhardile kompromissettepanekute eest, mis äh, minu arvates arvestab ka väga paljude meie ettepanekutega ja meil on hea meel neid toetada. on kaks lisaettepanekut, mis meie tegime selleks, et äh, veel paar lõiku lisada lisaks kompromissettepanekutele ja me palume raportööri ja teiste fraktsioonide toetust sellele, sest äh, siin on väga tähtsad elemendid kaasatud kosmosestrateegia jaoks. kõigepealt muudatusettepanek kuusteist ja teine muudatusettepanek on muudatusettepanek kakskümmend kolm. selleks, et äh, neid suuri eesmärke kosmosestrateegias saavutada, tuleb meil toetada alternatiivsete tehnoloogiate loomist ja ka ökodisaini äh, kasutamist erinevate äh, satelliitide ja äh, seiresüsteemide puhul, see on see, mida Euroopa Kosmoseagentuur on juba praegu teinud, näiteks ka puhta kosmose algatus on üks suurepärane näide ja me tahaksime seda veelgi toetada muudatusettepaneku kuusteist kaudu. ja muudatusettepanekus kakskümmend kolm kutsume me liikmesriike üles äh, tugevaid krüpteerimissüsteeme kasutama ja vastu võtma meetmeid, hoolitsemaks selle eest, et kommunikatsioon oleks turvaline ja taristu vastupidav. see on ilmselgelt väga tähtis maksumaksjatele, kes äh, kaasrahastavad nende tehnoloogiate loomist. me peame hoolitsema selle eest, et äh, raha ei investeeritaks äh, nõrka taristusse, vaid taristusse, kus krüpteerimine on väga tugev. ja et tõesti tuleviku investeeringud kosmosevaldkonnas peaksid olema sellised, kus arvestatakse ka jätkusuutliku ja vastupidavusega ja ma loodan, et te olete nõus, et ettevaatus äh, põhimõte on väga tähtis ka siis, kui me räägime sellest, et tuleb investeerida rohkem sellesse valdkonda. ma loodan, et nii kompromissettepanekud kui ka meie tehtud muudatusettepanekud võetakse vastu ja suur tänu raportöörile suurepärase raporti eest. aitäh, kas on kolleege, kes soovivad sõna saada? hästi, siis meenutaksin teile, et hääletame kaheksandal juunil siin komisjonis ja vastutavas komisjonis, ITRE komisjonis kahekümne esimesel juunil toimub hääletus ja nüüd annan veel sõna raportöörile selleks, et see arutelu kokku võtta. aitäh! veel kord suur tänu! ma olen väga tänulik, äh, kui äh, kolleegid nendes küsimustes, kus nad veel parandusi tahavad sisse viia, eriti mis muudatab nüüd muudatusettepanekut kaks, kulud või investeeringud, jah, seda tuleks positiivselt vaadata, nii et oleks hea, kui te saaksite mulle selle kirjalikult äh, saata või kui te mulle kirjalikult veel kord ka selgitaksite seda, Rahvapartei kolleeg, unustasin teie nime ära et need kõhklused, mis teil on, et äkki te need kõhklused saaksite mulle ka veel kirjalikult saata, selleks et ma saaksin nad üle vaadata ja kui vaja, siis veel kaasata. ma räägin teiega praegu, aga te saate saksa keelest väga hästi aru, nii et suurepärane kui te mulle saadaksite need oma kaks märkust kompromissettepanekute kaks ja viis kohta kirjalikult, siis olen ma täiesti veendunud, et me leiame ka seal lahenduse, mis on kõigile rahuldav ja investeeringuid toetan ma alati äh, eriti just selles valdkonnas, kus nad on hädavajalikud ja need kõhklused, mis teil on kompromissettepaneku viis kohta, kui te seda ka mulle kirjalikult täpsemalt selgitaksite, siis saab selle ka lahendada. ja tõesti, tarbijakaitse investeeringud äh, kosmoseuuringute sõltumatus, krüpteerimine, see kõik on tõesti äh, väga tähtis ja ma edastan teile ka oma hääletusnimekirja võimalikult varakult, selleks et te näeksite, kuidas need erinevad muudatusettepanekud on sinna sisse viidud, aga kui ma mäletan, siis proua Reeda, siis minu arvates teie muudatusettepanekute taga on pluss. aitäh! Thank you, Evelyn, and that aitäh, Evelin, sellega oleme ammendanud arutelu nüüd Euroopa kosmosestrateegia üle. kallid kolleegid, kuna me oleme olnud nii tõhusad, siis teeme nüüd pausi ja tuleme tagasi kell neli, et alustada hääletusega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

Yeah. Barcelona Marco. Thank you.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 Jaanson Hollywoodissa ka Hollywood ja küll on veel e poi verificano guarda, pure Sardina eh, fece delle verifiche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

okei okay.. Colleagues, welcome back. hästi, kolleegid, tere tulemast tagasi kõigile. alustame hääletamisega, kas kõigil on kaardid olemas? Teil ei ole kaarti? kas see kaart on teie poole teel või? võetud, mulle tundub. okei okay.? okei okay,, Kallis, with niisiis, äh, kolleegid, kõigepealt äh, piiriülesed pakiveoteenused, raportööriks on Biljana äh, Borsan. kas ta on siin? hästi, jaa, tere. kas te soovite sõna võtta? niisiis, asume hääletama. muudatusettepanek nelikümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud järgmisena muudatusettepanek. kas te tahate üle kontrollida sada kolmkümmend? hästi, kontrollime hääle, elektrooniline hääletus on avatud. Check is closed. hääletamine on lõppenud. And it is rejected. ja tagasi lükatud edasi muudatusettepanek sada kolmkümmend üks ja sada kolmkümmend kaks, need on identsed, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss äh, seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss äh, kaheksateist A. kas leidsite üles? poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist A, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek kakssada kakskümmend kaheksa, kakssada kakskümmend üheksa, need on identsed, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss äh, kakskümmend. hääletame plokina koos kompromiss kümnega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd liigume edasi muudatusettepaneku äh, kakssada kuuskümmend kaheksa poole ja võtame plokina kuni kakssada seitsekümmend kolm poolt vastu, erapooletut vastu võetud. kontrollime üle. niisiis kontrollime kakssada kuuskümmend kaheksa kuni kakssada seitsekümmend kolm plokina, elektrooniline hääletus ja hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss äh, kakskümmend. niisiis, muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend neli või vabandust, äh, kakssada kaheksakümmend viis poolt see langeb, see langeb ära sellepärast, et äh, plokina võeti vastu kakssada kuuskümmend, kakskümmend, kakskümmend, seitsekümmend kolm, nii et kakssada kaheksakümmend viis poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kakssada kaheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss äh, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd edasi kompromiss äh, kakskümmend kolm plokina, kompromiss neljateistkümnega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud kontrollime üle, muudatusettepanek nelikümmend kuus, palun And check is closed. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek nelikümmend kolm koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, põhjenduspunktid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena muudatusettepanek viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek. soovite üle kontrollida? hästi, keegi küll seda ei palunud, aga võime üle kontrollida, muudatusettepanek viiskümmend kolm Vote colleagues, please. hääletage, kolleegid, palun. okei, close the. lõpetame hääletuse ja tagasi lükatud. kompromiss. muudatusettepanek viiskümmend viis poolt, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend viis poolt vastu, erapooletud. kontrollime üle, viiskümmend viis. Check is closed. ja hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss äh, kolm A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss neli langeb ära, muudatusettepanek kuuskümmend neli poolt vastu, erapooletud. kontrollime üle kuuskümmend seitse. And it is adopted eighteen to seven. ja vastu võetud äh, kaheksateist poolt, seitseteist vastu. edasi äh, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, seitsekümmend kuus. Check is closed and it is ja hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kompromiss seitse ei. Läheme edasi muudatusettepaneku kaheksakümmend kolm juurde, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss. kontrollime üle, kaheksakümmend kolm. Check is closed and it hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud jällegi ühe toetushäälega muudatusettepanek, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, see langeb ära, nii et kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaks see on identne saja kolmega poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi sada äh, neli poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et äh, me peame selle üle kontrollima, palun, sada neli. And it is closed. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud järgmisena sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis ja sada kuus, need on identsed, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitse langeb ära, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle sada kaheksa. Check is closed. ja hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kompromiss äh, kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek äh, sada üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist, seda ei hääletata edasi muudatusettepanek sada neliteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss muudatusettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, hääletame elektrooniliselt. lõpphääletus, hääletamine on alanud. And it is adopted twenty 28... vastu võetud kakskümmend kuus poolt, äh, kuus vastu, kaks erapooletut õnnesoovid äh, raportöörile. nüüd järgmisena, kolleegid, on meil raport äh, Euroopa standardid määruse number äh, tuhat kakskümmend viis murd kaks tuhat kaksteist äh, rakendamine, raportööriks on Marlen Mitsi. kas te soovite midagi öelda? palun, teil on sõna. ma sooviksin tänada variraportööre, kellega mul oli hea koostöö ja samuti äh, oma töötajaid kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 muudatusettepanek üksteist ITRAlt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist ITRE-lt poolt. see on juba vastu võetud. edasi kuus TRAN-i muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena seitse TRAN-ilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd edasi ITRE kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle We check fifty nine. kontrollime üle viiskümmend üheksa, hääletamine on lõppenud, vastu võetud üheksateist poolt, seitseteist vastu ja nüüd edasi muudatusettepanek kaheksa, TRAN. kompromiss kümme poolt vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd järgmisena ITRE viis poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss üksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd järgmisena muudatusettepanek kuuskümmend kolm, see poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena, te soovite üle kontrollida? viiskümmend kolm, kuuskümmend kolm, kontrollime üle, kuuskümmend kolm. And check is closed ja hääletamine on äh, lõppenud, tagasi lükatud. ja nüüd edasi kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss äh, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. ja edasi ITRE kolmkümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kaksteist TRAN-ilt poolt, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd edasi ITRE kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss äh, viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja edasi ITRE nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TRAN üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TRAN kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle seitsekümmend kuus. Check is closed and it is hääletamine on lõppenud ja vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud ja kontrollime üle seitsekümmend kaheksa. Check is closed. Adopted nineteen to seventeen, compromise amendment. ja nüüd järgmisena kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena ITRE kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud. kontrollime. ITRE kakskümmend seitse. And the vote is closed. ja hääletamine on lõppenud, vastu võetud, kaheksateist poolt, seitseteist vastu. järgmisena ITRE kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle üheksakümmend seitse. Check is closed. ja hääletamine lõppenud, tagasi lükatud, järgmisena üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle kolleegid, äh, hääletused on tõesti väga napi tulemusega siin. Äh, palun tõstke käed kõrgele, muidu peame kõik üle kontrollima. nii et äh, seitseteist, seitseteist tagasi lükatud. ja nüüd järgmisena muudatusettepanek üheksakümmend üheksa poolt. vastu. osad inimesed hääletasid nii poolt kui ka vastu kolleegid, otsustage nüüd ära. kontrollime üle ja siis teil ei ole võimalus sohki teha. muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, elektrooniline hääletus. hääletamine on lõppenud, üheksateist poolt, seitseteist vastu, vastu võetud. muudatusettepanek sada poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud muudatusettepanek sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena sada kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolm, poolt, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena sada kuus palun hääletage poolt, vastu, erapooletud. tundub, et vastu võetud. vastu võetud. edasi muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena TRAN kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek äh, kolmkümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt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 seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd edasi muudatusettepanek sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle, sada kakskümmend üheksa. Check is closed. ja hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud järgmisena sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kuus on tagasi võetud, niisiis sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi TRAN neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle sada viiskümmend And check is closed and it is ad-. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. järgmisena sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd viited üks poolt, vastu. tõstke käsi, kolleegid, kontrollime üle, nii läheb kiiremini. muudatusettepanek number üks. Is... hääletamine on lõppenud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja kontrollime ka selle üle, hästi. Check is closed and it is hääletamine lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek number neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd edasi muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viisteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist poolt. kontrollime üle, muudatusettepanek viisteist. Bravo. And it's closed. And it is rejected. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu erapooletud. kontrollime üle. seitseteist. And closed and it is adopted for one. Did you? vastu võetud seitseteist poolt, kuusteist vastu. ja on vastu võetud. It's fine. Amendment eighteen, favor against kaheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, muudatusettepanek A. hästi, kontrollime üle muudatusettepanek kakskümmend kolm ja hääletamine on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek A TRAN-ilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame elektrooniliselt. lõpphääletus. And it is adopted vastu võetud kolmkümmend neli poolt, mitte keegi ei ole vastu, kaks erapooletut. õnnesoovid raportöörile. käesolevaga on hääletamine lõppenud. Euroopa standardite teemal ja nüüd viimane hääletus. püsige veel koos minuga, näidake oma käega selgelt toodete eluea pikendamine kasu tarbijatele ja äriühingutele. raportöör on äh, Pascal Durand. Äh, kas sa soovid sõna? niisiis, asume asja kallale. asume hääletama kompromissi üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Lähme edasi, muudatusettepanek viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss äh, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss äh, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss äh, kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanekut sada kakskümmend neli. vastu võetud, üheksateist poolt, kuusteist vastuhäält muudatusettepanek sada kakskümmend viis langeb ära, muudatusettepanek sada kakskümmend seitse. kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime. kontrollime muudatusettepanekut sada kakskümmend seitse. hääletus lõppes, tagasi lükatud, üks vastuhääl oli rohkem, kompromiss üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. muudatusettepanek sada nelikümmend kolm, elektrooniline kontroll. hääletus lõppes vastu võetud üks poolthääl oli rohkem seitseteist, kuusteist oli tulemus, sada nelikümmend neli. hääletus algab, hääletame elektrooniliselt. hääletus lõppes, vastu võetud, kaheksateist poolthäält, seitseteist vastuhäält. hääletame elektrooniliselt äh, mitte midagi, sest need langevad ära, muudatusettepanek kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada 100 viiskümmend üks on tagasi võetud, kompromiss neliteist, seega kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek, vabandust, suuline muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada viis. hääletus algas. hääletame muudatusettepanekut kakssada viis. hääletus lõppes. tagasi lükatud kaheksateist vastuhäält, poolt hääli oli seitseteist muudatusettepanek kakssada kuus vabandust, neid hääletasime koos, muudatusettepanek kakssada seitse, hääletus algas. mul on õigus, alati õigus. tagasi lükatud kakskümmend vastuhäält, viisteist poolthäält. Läheme edasi, muudatusettepanek kakssada üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud kompromiss kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kakskümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. seitseteist, seitseteist on tulemus. muudatusettepanek kakssada kakskümmend viis. hääletus lõppes, tagasi lükatud, seitseteist, seitseteist jällegi tulemus. hääletame NV kolm muudatusettepanekut me ei saa kõiki neid paraku koos hääletada, NV kolm hääletame, kas on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud NV üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud NV neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud NV kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud NV kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. NV kaheksandat muudatusettepanekut vastu võetud üheksateist poolt, viisteist vastuhäält NV üheksa poolt. vabadus, see langeb ära, NV kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. NV kaksteist langeb ära, NV viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kuusteist, NV kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd me võime hääletada äh, üheskoos muudatusettepanekuid seitseteist kuni kakskümmend kuus Envilt, kas olete nõus sellega? Envi seitseteist, kes on poolt? me ei hääleta neid, hääletame üks koos, vaid üks, ühekaupa. Envi seitseteist, kes on poolt, hääletuse algus. vastu võetud kaheksateist, seitseteist tulemas, Envi üheksateist, hääletus algas tulemused on väga tähesavägised. tagasi lükatud NV kakskümmend, kes on poolt, vabandust, hääletus algus. hääletus lõppes, tagasi lükatud seitseteist, seitseteist tulemus. NV kakskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes tasalagmine tulemus tagasi lükatud NV kakskümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. NV kakskümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. NV kakskümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. NV kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud Envi kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Envi kolmkümmend neli langeb ära, kolmi kolmkümmend kuus. hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. Envi kolmkümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud NV kolmkümmend üheksa hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. üks vastuhäält oli rohkem. kolleegid, kas võime hääletada NV nelikümmend kuni nelikümmend üheksa koos? ei või, selge. siis lähme ühekaupa edasi, NV nelikümmend, kes on, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud, viisteist, viisteist, tulemus NV nelikümmend üks, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud. ENV nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ENV nelikümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. ENV nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ENV nelikümmend üheksa, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud, üks vastuhääl oli rohkem. nüüd volitused. hääletame neid koos, volitused kaheksateist kuni kakskümmend kaks, kui sobib. vabandust, volituste muudatusettepanekud üks kuni kolm, hääletame ühekaupa siis. muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunktid. muudatusettepanek neli, hääletus algas. vastu võetud. põhjenduspunkt viis, muudatusettepanek viis, hääletus algas muudatusettepanek noh, kuus, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. seitse, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kaheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. üheksa hääletus algas. see langeb ära. NVB poolt. vabandust, NVK, B, B langeb ära, muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud kontrollige. muudatusettepanekud kaksteist. hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist langeb ära. neliteist samuti, viisteist samuti, kuusteist ka kaheksa, seitseteist ka kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek NVA, hääletus algab. hääletus lõppes, tagasi lükatud. NVJ, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. NVL poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud.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 hääletus lõppes, tagasi lükatud. seitseteist seitseteist oli tulemus, kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli, hääletus algas hääletus lõppes, tagasi lükatud, kolmkümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud kolmkümmend seitse, poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa, hääletus algas vastu võetud nelikümmend, hääletus algas. hääletus äh, lõppes, tagasi lükatud, nelikümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud, nelikümmend kaks, hääletus äh, algas. nelikümmend kaks, hääletus lõppes vastu võetud, nelikümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud, NVC, hääletus algas. NVC. tagasi lükatud. NVD poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NVE poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NVF, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. NVG poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NVH poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NVI poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NVK hääletus algas tagasi lükatud NVM, poolt vastu erapooletud vastu võetud NVN, hääletus algas. vastu võetud NVO, poolt vastu erapooletud vastu võetud NVP, poolt vastu erapooletud vastu võetud NVQ, poolt vastu erapooletud ja vastu võetud siis lõpphääletus elektrooniline hääletus lõppes, kolmkümmend neli poolthäält, keegi polnud vastu, üks erapooletu. õnnitleme raportööri ja sellega lõpetame oma hääletused tänase koosolekul. paljud kolleegid, ärge palun lahkuge. meie koosolek ei ole ju veel lõppenud. Läheme edasi järgmise päevakorra juurde, need, kes tahavad lahkuda, palun tehke seda tasakesi. ma paluksin, et koordinaatorid jääksid äh, veel siia